eelmise äh, täiskogu protokollid äh, jaotati laiali, kas äh, selle kohta on vastuväiteid, siis kinnitame protokollid. pädev, Suurbritannia pädevad asutused teatasid